tere õhtust, daamid ja härrad, mul on kõigepealt üks lühike teadaanne. nimelt e-, Euroopa Rahvapartei fraktsioon, sotsialistid ja demokraadid, Euroopa konservatiivid ja reformistid, Euroopa Vabadus ja demokraatia ja roheliste fraktsioonid on esitanud ettepanekud ähm, komisjonide liikmete ja delegatsiooni liikmete kohta, nimekirjad lisatakse praeguse istungi protokolli ja kui nende protokollide vastuvõtmise hetkeks ei ole esitatud äh, vastuväiteid, nendele loetakse need heaks kiidetuks. ja nüüd, kallid kolleegi-, kolleegid, läheme järgmise päevakorrapunkti juurde. tegemist on